uh,. Next... alustagem uh, kohe järgmise päevakorrapunktiga, me oleme juba väga palju ajast maas. see on järgmine päevakorrapunkt. ma eeldan, et uh, härra volinik oskab kreeka keelt, kuivõrd uh, tal ei ole kõrvaklappe peas, seega ma lasen edasi kreeka keeles, ütleb härra president nüüd on võimalik teha avaldus kõrgel esindajal ühtlasi on ta ka komisjoni asepresident. võimalus on tal rääkida olukorrast Ukrainas, palun. paraku aga on tal olnud takistusi ja nüüd räägib sellest hoopiski härra Füüle, palun. Thank you very much uh, suur tänu, härra president. kõrgem esindaja, komisjoni asepresident Catherine Ashton äh, palus mul tema asemel täna äh, teha järgmise avalduse